lugupeetud kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. ma palun teil oma kohtadele istuda. ja vaataksime kõigepealt ühte lühikest videot lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. mul on väga suur au Raif Padavi esindajat, Raif Padavi, kes ise ei saa siin olla, sest ta kutsus üles sõnavabadusele ja mõttevabadusele ja talle mõisteti selle eest kümme aastat vangistust ning tuhat piitsahoopi. hiljuti jõudis meieni dramaatiline sõnum, et nüüd on ta määratud üksikvangistusse. seetõttu ei saa tegelikult Saharovi auhinda vastu võtta. seetõttu saan öelda, et mul on väga suur au tervitada tema suurepärast abikaasat äh, proua Haiderit, kes äh, tema nimel on täna siin Euroopa Parlamendis. tere tulemast, proua Haider! unter den vielen gästen die heute arvukate külaliste hulgas, kes äh, täna on äh, siin kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Saharovi auhinda, auhinna andmisel. Nende hulgas on äh, kaks diplomaatilise korpuse esindajat, keda ma siin väga südamlikult tervitan ning saan tervitada neid ka proua Haidarin, Olga Šorina Boris Nemtsovi äh, sihtasutus ja Maria Alejandra, äh, kes on Venezuela äh, opositsionääride esindaja. Need kaks liikumist, keda nad esindajad, keda nad esindavad, olid samuti Saharovi auhinna kandidaadid. tere tulemast teile! vielen dank meine damen und herren! suur tänu, daamid ja härrad, et olete siin meie juures. proua Haidar, läbi teie soovime me avaldada austust teie abikaasa vaprale võitlusele. lugupeetud proua Haidar, ma tahaksin teid isiklikult, teie eh, pere, teie lapsi, kõiki teie sõpru, eh, teile avaldada austust selle tohutu vapruse eest, mis olete üles näidanud, võideldes selle eest, et teie, ähm, teie abikaasa saaks tagasi pöörduda koju, kus teda ootavad kolm last, kaheteist, üheteist ja kümneaastane. surmaähvarduste tõttu teie isiku vastu pidite te oma lastega põgenema Kanadasse, kus saite varjupaiga ja kus te olete jätkanud oma väsimatut võitlust oma abikaasa vabaduse eest, kus te annate talle hääle, sest et tema ise ei saa oma häält kasutada. ja seetõttu meie kõigi nimel nõuan ma siin taas kord ja kutsun üles kuningas Salmanit, et ta annaks armu härra Badavile ja vabastaks ta otsekohe ning ilma igasuguste tingimusteta, et ta saaks pöörduda tagasi oma perekonnarüppe. hoolimata suurest riskist nägi Raif Badavi bloge, blogijana ähm, vapralt vaeva, et edendada vaba mõtlemist. ta ei teinud midagi muud, kui lihtsalt kasutas oma õigust äh, vabaks arvamuse väljendamiseks ja täitis oma blogiga lünga riigis, kus äh, ähm, ei ole vaba meediat, ei ole võimalust vabalt oma arvamust avaldada. Raif Padavi tõstis oma hääle õiguse eest, inimõiguse eest mõelda vabalt. ta nõudis oma riigis sellist ühiskonda, mis oleks avatud äh, eriarvamustele. nagu ta äh, telefonikõnes vanglas äh, ütles, kui ta luges ette Äh, oma kogutud äh, teost äh, eessõnast ette lugedes, ta töötab selle nimel, et et harida ühiskonda, et teadmatuse müürid lammutada, et seada kahtluse alla vaimul, vaimulike puutumatus, et tagada vaba arvamusvabadus, usuvabadus, naiste õiguste kaitse, kodanike õiguste ning vähemuste õiguste etendamine. ja seetõttu lõi Raif Padavi kahekümne kuuendal aastal internetifoorumi Saudi liberaalid. et selgitada, kui vajalik on viia läbi uuendusi usulisel kult-, kultuurilisel ja poliitilisel tasandil kaks aastat hiljem sundis valitsus teda seda foorumit sulgema, kuid ta ei andnud alla, otse vastupidi. ta lõi uue internetifoorumi, Vaba Saudi Liberaalne Võrgustik. sellel oli kümme tuhat liiget, kes arutlesid religiooni ja poliitika küsimuste üle ning kui selles piirkonnas eh, siis algas niinimetatud äh, Araabia kevad, toimus sellel platvormil väga elav arvamusvahetus. selle foorumi sulgemine oli tohutu kaotus äh, sõnavabadusele Padavi riigis. teda mitte ainult tsenseeritud, vaid ta vahistati ja hõiskava inimmassi ees äh, anti talle viiskümmend piitsahoopi karistuseks. see karistus šokeeris kogu maailma, inimesed läksid üle kogu maailma tänavatele, kasutasid sotsiaalmeediat, tema instrumenti selleks, et mõista hukka äh, see jõhker tegu. pärast rahvusvahelist äh, hukkamõistu ja võttes arvesse Raifi väga halba terviseseisukorda, talle esialgu rohkem piitsahoope ei antud. härra Padavi on saanud tõeliseks sümboliks ja innustuseks kõigile, kes võitlevad põhiõigustest, mitte ainult äh, tema piirkonnas, vaid üle kogu maailma. ning tõepoolest, härra Padavi ei ole selles äh, võitluses üksi. tema enda advokaat Valed Abu al-Hair, kes on kolmekümne kuue aastane, äh, on praegu kandmas viieteist aastast vanglakaristust inimõiguste vaadluskeskuse rajana mõisteti süüdi muuhulgas äh, Twitteri, Twitteris äh, saadud sõnumite eest, mis mõistsid hukka ähm, inimõiguste rikkumised. selle aasta oktoobris äh, vahus, vahistati doktor Abdul Karim Al-Khodr, kes oli üks ähm, kodaniku- ja inimõiguste organisatsiooni Saudi Araabias, talle mõisteti kaheksa aastat vanglakaristust. samuti, samuti mõisteti äh, Ashraf Hayad, äh, noor äh, luuletaja, surma osuste tagamise tõttu Ali Muhamed al-Nimr on kõigest kahekümne ühe aastane, ta ei olnud veel kaheksateist aastanegi, kui ta äh, vahistati, sest äh, ta avaldas meelt äh, võrdsete õiguste eest Saudi Araabias ja ta mõisteti surma ristilöömise läbi. see on väga rahutust tekitav, me oleme šokeeritud, kuuldes neist, kuuldes sellest, et tema karistuse võidakse lähipäevadel läbi viia. ning eh, Euroopa Parlament kutsus, nagu ka Raif Badavi eh, puhul, eh, üles Saudi ametkondi ja teeme seda taas. laske härra Mohammed al-Nimr vabaks. tühistage surmanuhtlus. ärge viige läbi seda jõhkrat karistust aga head kolleegid, need on kõigest mõned näited paljudest, kuidas äh, poliitilised äh, vangid peavad kannatama ebainimlikku kohtlemist, alandust äh, ja surmanuhtlust ja me kutsume Saudi Araabiat üles lõpetada see süstemaatiline rahumeelse meeleavaldamise allasurumine ja järgida neid rahvusvahelisi kohtusi, mis nad on ratifitseerinud, muuhulgas eh, siis eh, konventsioon piinamise vastu, eh, laste õiguste austamise konventsioon ning naiste diskrimineerimise vastane konventsioon. me peame nõudma Saudi ametkondadelt rohkem Eh, sest eh, riik valiti ju ka ÜRO eh, inimõiguste nõukogu liikmeks. see ei lähe mitte kuidagi kokku olukorraga, mis, mis riigis praegu on inimõiguste vallas. kõigest käesoleval aastal on hukatud sada viiskümmend inimest. Saudi ühiskond soovib kommunikatsiooni laiema maailmaga Äh, seal on kõige rohkem aktiivseid sotsiaalmeedia kasutajaid üle kogu maailma, kuid internetti tsenseeritakse väga tugevalt. Äh, üle neljasaja tuhande äh, veebilehe on blokeeritud ja mis veelgi hullem, need inimesed, kes julgevad oma mõtteid vabalt väljendada sotsiaalmeedia kaudu, seisavad silmitsi ränkade karistustega. meie oleme dialoogiks valmis Euroopa Parlamendis, mis puudutab inimõigusi dialoog Euroopa Liidu ja Saudi Araabia vahel parlamentaarsel tasandil võiks aidata olukorda parandada, edendada vastastikust mõistmist ja toetada reforme. on toimunud ka positiivseid arenguid, ministrite nõukogu võttis vastu äh, seaduse, mis võimaldab äh, siis äh, eraorganisatsioonidel tegutseda vabamalt riigis. me loodame, et need on esimesed sammud äh, inimõiguste kaitsmise nimel, kuid me oleme veel kaugel sellest, et, et naisi koheldakse võrdselt. meie võitleme naiste ja meeste võrdõiguslikkuse poolt Saudi Araabias ja kutsume üles Saudi Araabiat lõppude lõpuks äh, äh, lõpetada meeste valitsemine naiste üle, see ei kuulu kahekümne esimesse sajandisse. lugupeetud proua Haidar, daamid ja härrad, head kolleegid, lugupeetud külalised. mitte ükski terrorikuritegu, mitte ükski inimsusevastane äh, kriminaalõigustik ei takista meid selles, et võidelda inimõiguste eest. mitte ükski argument julgeoleku äh, vallas, mitte mingisugused äh, relvatehingud ega naftaraha ei takista meid Raif Padavi ütles nii. arvamuste vaba avaldamise õigus on see õhk, mida mõtleja hingab, mis on tema kütuseks ja mis süütab tema ideede tule. daamid ja härrad, minu jaoks on eriliseks auks eh, Saharovi mõttevabaduse auhind eh, Euroopa Parlamendi kahekümne viieteistkümnendal aastal anda Raivo Taavile ja ma loodan väga, et lähiajal eh, saame me teda tervitada, ennast tervitada siin plenaarsaalis, suur tänu! suured tänusõnad, daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tänan teid kohalolu eest, mul on väga suur au olla siin teie ees mulle oleks loomulikult meeldinud, et minu abikaasa oleks saanud ise selle auhinna vastu võtta. kui te lubate, siis äh, oleks mul teile järgmine palve, palun äh, teha üks vaikuseminut selleks, et avaldada austust nendele, kes on langenud Prantsusmaal ja mujal. see on minu abikaasa kõige suurem soov, üheminutiline leinaminut äh, ohvrite austuseks ألف شكر لكم suur tänu. lugupeetud äh, parlamendi president, lugupeetud äh, daamid ja härrad. ma seisan siin teie ees, räägin teiega, kes te esindate Euroopa rahvaid ja ma olen uhke selle eest, et ma saan esindada oma abikaasat ja olla siin eh, te ühes kõige olulisemas demokraatia hällis maailmas. daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin äh, tsiteerida ühte oma abikaasa artiklit. väljendusvabadus on justkui õhk, mida me hingame, mida hingavad kõik mõtlejad. see on kütus, mis anna, paneb meid mõtlema ja töötama. ja rahvad on aja jooksul arenenud just tänu mõtlemisele, tänu ideedele, tänu filosoofiale, seetõttu on äh, mõtteviis see, mis äh, viib äh, inimesi edasi ja viib ka õitsengu teele. rahvusvaheline kogukond ja äh, organisatsioonid soovivad, et väljendusvabadus oleks tagatud ka Saudi Araabias, sest nad leiavad, et väljendusvabadus on põhiõigus. kuna, kui tegemist on inimesega, siis inimesel on õigus mõelda nii, nagu ta soovib, ta saab uskuda äh, mõelda, armastada, vihata, olla liberaalne või islamist. Araabia äh, intellektuaali puhul, kui ta on vabamõtleja, siis on sellega alati seotud äh, palju raskusi, ta peab pingutama selle nimel äh, et oma sõnumit edastada, sest meie riigis on vaba mõte justkui jumala teatust, selline on teatud ühiskond, araabia ühiskondade äh, lähenemine, kus tihtipeale arvatakse, et üks vaba mõte on järeleandmine, mingisugune dekadentlik lähenemine religioonile meie Araabia mõtlejad, filosoofid saavad tegutseda väga ebaloomulikul viisil, sest neil peaks olema võimalus väljendada ennast vabalt, isegi kui nende mõtted äh, on näiteks, sisaldavad irooniat või äh, mis lähevad vastuollu põhivooluga ja religiooniga ühiskond peab olema avatud ja vastuvõtlik kõikisugu, kõiksugu mõtetele. ühiskond peab suutma kuulata teiste arvamust, eh, konstruktiivset kriitikat ja sellest lähtuvalt pidada konstruktiivset dialoogi. just selleks, et eh, mõttetegevust soodustada kui vaadata, mis Araabia maailmas toimub, siis jääb mulje, et ühiskond elab teokraatlikus režiimis, režiimi all, kes tahab, et inimesed lihtsalt alluksid olukorrale ja religioonile. Nendes ühiskondades on peale surutud see allumine. praegusel hetkel on tegemist äh, Äh, teatud äh, liikumistega, näiteks fatva äh, ähvardus intellektude, intellektuaalide suunas, kes soovivad oma vaba mõtlemist kaitsta. ma kardan, et toimub araabia ajude väljavool, inimesed otsivad, need inimesed otsivad oma mõtetele väljapääsu. daamid ja härrad, enne kui mu abikaasa vanglasse pandi, ütles ta, et re-, religiooni esindajad üritavad ähvardada filosoofe, sest ühel hetkel võiks nemad äh, neil vaiba alt ära tõmmata ja nende teadmatuse ja valet paljastada. Raif Badavi on noor saudi-araablane, kes äh, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on vanglas, teda süüdistati islamiusust äh, Äh, taganemisest ja talle määrati surmanuhtlus ja, ja lisaks sellele kümme aastat äh, vangistust, kõigepealt äh, suur rahaline karu, karistus ja lisaks sellele tuhat piitsahoopi, mida ta saab iga nädalaselt viiskümmend hoopi igal reedel pärast palvust. lisaks sellele on tal keelatud reisida ja pressis avaldusi teha kümme aastat pärast seda, kui ta vabadusse pääseb. Raif ei ole kurjategija, ta on vaba mõtleja, vaba hing. mis on tema kuritegu? see seisneb ainult selles, et ta tahtis vabalt mõelda riigis, kus ei ole lubatud minu abikaasa ei ole kuritegija, ta ei ole midagi halba teinud, ta ei ole uimastikaubitseja, ta ei ole ära teeninud sellist rasket karistust, sellist hulka piitsahoope. minu abikaasa lihtsalt äh, väljendas oma vabadust, ta unistas paremast maailmast, maailmast, mis aktsepteerib teiste mõtteid äh, riigis, kus seda ei ole lubatud, ta rääkis väga selgel häälel ja ta seadis küsimuse alla selle situatsiooni mitte ainult Saudi Araabias, aga kogu maailmas. Raif Badavi on lihtsalt rahumeelne mõtleja, ta ei tahtnud äh, järgida neid ähm, äh, religiooni esindajad, kes elavad teises ajastus ja rakendavad oma seadusi. minu abikaasa rääkis jõuliselt, ta astus välja barbaarsuse vastu ja religiooni autoritism, autoritaarsuse suhtes, kes määrasid talle selle eest äh, esialgu viiskümmend piitsahoopi, need viiskümmend piitsahoopi, mis kogu maailma reaktsiooni vallandasid, mida me näeme ka tänapäeval Austraalias, Kanadas, kõikides riikides inimesed tõusevad üles ja nad ütlevad, et meie oleme Raif. see auhind, mis talle täna üle anti, on ajalooline hetk. see on üks julguse märk eh, teie poolt eh, ja see on suur au. praegusel hetkel on tegemist esimese ähm, äh, selle piirkonna inimesega, kes Saharovi auhinna saab. daamid ja härrad, ma sooviksin teid tänada selle võimaluse ja selle au eest. ma sooviksin lõpetuseks tsiteerida abikaasa sõnu. Need, kes soovivad meie surma, neile soovime me elu ja me, need, kes meie mõtteid ei kannata, neile soovitame me mõistuse juurde tulemist, aitäh! jetzt durch. liebe kolleginnen und head kolleegid! arvan et võin teie kõigi nimel veel kord tänada proua haidari mul oli võimalus enne kõnet äh, väga pikalt vestelda proua haidariga ja ma usun, et te tunnete sama nagu mina. proua Haidar rääkis oma kolmest lapsest. kaheteistaastane tüdruk, üheteistaastane poiss ja kaheksa-aastane tüdruk, kes ootavad Kanadas oma isa. ja proua Haidar ütles mulle, et härra Badavi küsib iga kord, kui ta temaga telefonis räägib üht. ega mu lapsed mind ei unusta ma arvan, et me kõik mõistame, mida see tähendab isale, aga ka emale, kes peab sellistes tingimustes pidama telefonikõne oma abikaasaga ja ta esitab sellise küsimuse. ja iga kord vastab ta, eh, lapsed ei unusta sind, mitte keegi ei unusta sind ja ma usun, et meie tänane tseremoonia annab ka oma panuse sellesse, et äh, lapsed teaksid, nende isa ei ole unustatud, me võitleme tema eest ja teile, proua Haidar, tahan öelda, usun, et kõik siin ruumis nõustuvad sellega, et eh, me imetleme teie suurt vaprust. suur tänu teile! tere tulemast, kolleegid, ja nüüd saame jätkata oma tööga ja lähtudes reeglist sada viiskümmend kaks lõige kaks ja pärast konsulteerimist fraktsioonidega teeb president järgmise ettepaneku päevakorda muuta. proua Valero raport relva eksport ühine seisukoht tuleb käsitlemisele pärastlõunal pärast Daytoni rahulepingu äh, kahekümnenda aastapäeva tähis- äh,, avaldust, kas keegi on vastu, kui ei ole, siis äh, päevakorra muudatus on äh, sellega heaks kiidetud ja nüüd tuleme hääletuste juurde, meil on Galtieri raporteid kolm, kõigepealt Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametiaja pikendamine, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud?